That. Hallo. Vielen Dank, meine Damen und Herren, ich darf Sie. suur tänu, daamid ja härrad, palun võtke istet, et me saaksime alustada hääletamisega. kõigepealt härra Siimoni raport teemal hoiuste tagamise skeemid pädev komisjon on meile esitanud üks kuni nelikümmend üks, nelikümmend kolm, seitsekümmend üks, seitsekümmend viis kuni sada nelikümmend kaheksa muudatusettepanekut, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? edasi muudatusettepanek nelikümmend üheksa, sada nelikümmend üheksa üle vaadatud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud proua Wortmann-Kool, palun. okei okay,, ja ekraan töötab nüüd, pole midagi. edasi artikkel kaks, muudatusettepanek sada viiskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? Äh, nelikümmend kaks komisjonit poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üle vaadatud poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks kuni seitsekümmend neli langevad ära, edasi sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, vabandust, ütleb president, tagasi lükatud sada viiskümmend üks üle vaadatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi nüüd äh, muudetud komisjoni ettepanek, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kuhu jääb tulemus? vastu võetud ja nüüd äh, veel äh, lõpphääletus, samuti nimeline ja see on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja õnnesoovid härra Siimonile. järgmisena kolleeg Vooni raport äh, eelarvemenetluse suunised äh, muudatusettepanek seitse on tagasi võetud, äh, siis number kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. no siis jääb avatuks veel. kas kõik kolleegid on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. vastu võetud Wir kommen dann zu edasi äh, lõige üheksa, kes on poolt? muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on nüüd hääletanud? kas kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek kaheksa on tagasi võetud, number kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, number neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu teksti, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja õnnesoovid äh, härra Voonile. järgmisena läänepoolse hariliku storiidi varu ja püügi mitmeaastane kava, kes on resolutsiooni ettepaneku poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmise resolutsiooni ettepanekud erinevatelt fraktsioonidelt äh, kogu, kõigepealt nüüd äh, originaalteksti äh, lõige äh, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. või tahate kontrollida? palun väga, hääletus. kontrollime elektrooniliselt üle. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. edasi hääletame kogu teksti üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suur tänu! nüüd järgmisena hiljutised poliitilised sündmused Ungaris, resolutsiooni ettepanekud ja härra Patten palus sõna. aitäh, president. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et esimene muudatusettepanek selle raporti kohta eh, ei ole seanss Undericti leheküljel täna hommikul tavaliselt ta seal on ja seal on, saavad kõik assistendid, kes hääletusnimekirju valmistada, seda näha ja tõenäoliselt on tegemist esimest korda parlamendi viie, selle viie aasta jooksul, mil mina siin olen, kui midagi sellist juhtub, ma ei tea, kas saadikud on teadlikud, et kui te selle poolt hääletate, siis kogu ülejäänud resolutsioon langeb ära ja siis see tähendab seda, et ungarlased saavad ise oma põhiseadust otsu-, üle otsustada ilma surveta Euroopa Liidult. nii et ja ma oleksin ka väga tänulik, kui te uuriksite, et miks see muudatusettepanek ei ole seansann direktiivis üleval. härra Patten, milline muudatusettepanek ja millise resolutsiooni ettepaneku kohta? ma silm, pean silmas esimest, mille on esitanud Rahvapartei E äh, Te rääkisite siis Rahvapartei resolutsioonist ja nüüd saime aru. hästi. nüüd äh, resolutsiooni ettepanekud esitamise järjekorras. nii et äh, Rahvapartei resolutsioon esimesena. rahvapartei resolutsiooni ettepanek, kes hääletab poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. hästi, avan äh, hääletuse. kas kõik kolleegid on hääletanud? tundub, et kõik on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena ECR fraktsiooni resolutsiooni ettepanek, kes on selle poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? erapooletud, sama enamus, kontrollime üle, hästi, hääletamine on alanud. kas äh, kõik on hääletanud? jah, siis on hääletamine lõppenud. ja sama enamus tagasi lükatud. nüüd äh, edasi nelja fraktsiooni resolutsiooni ettepanek äh, number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena originaaltekst lõige kolm, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud vastu võetud. edasi lõige neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. palun väga, kontrollime üle, avan hääletuse, paragrahv, äh, lõige neli, esimene osa. kas kõik on hääletanud? jah, siis on hääletus lõppenud vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, sama enamus, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek neli, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? jah, siis on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud järgmisena originaaltekst, lõige seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime üle. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? jah, siis on hääletamine lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame selle resolutsiooni ettepaneku kogu teksti üle, kes on poolt, vastu, erapooletud. igaks juhuks kontrollime elektrooniliselt üle ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? jah siis on hääletamine lõppenud ja see resolutsiooni ettepanek on vastu võetud. kommen nun zur entschließung zur lage in russland järgmine resolutsiooni ettepanek puudutab äh, olukorda Venemaal, on äh, ühine resolutsiooni ettepanek viielt äh, fraktsioonilt. nüüd muudatusepanek üks poolt, vastu. ma ei saa aru, küsin veel kord üle, kes on poolt, vastu, erapooletud? tuleb elektrooniliselt üle kontrollida ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud. selle lasen ka üle kontrollida ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud. ei saa aru, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd äh, edasi äh, lõige viisteist originaaltekstist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena hääletame kogu resolutsiooni ettepaneku üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena Euroopa Liidu Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid. ühine resolutsiooni projekt Rohelised kuue nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. edasi resolutsiooni ettepanek Roheliste fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmine ühine resolutsiooni äh, ettepanek neljalt äh, fraktsioonilt ja muudatusettepanek number neli, nimeline hääletus on alanud kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis, samuti nimeline hääletus. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud ja tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks ja selle kohta mulle öeldi, et proua Muscardini tahab teha suulise muudatusettepaneku. kas see on nii? proua Muscardini. Presidente, chiedevo se possibile all'emendamento. jah, kas muudatuses kuus oleks võimalik selle lõigu lõpus pärast Euroopa Parlamenti lisada veel midagi? kui mõjuhinnang näitab objektiivseid probleeme Äh, selle lepinguga hõlvatud sektoritest, siis komisjon peab sellega arvestama, äh, kui hakatakse lepinguid läbi vaatama. ja äh, ma räägin siin just põllumajandussektori nimel. pean küsima, et kas seegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu, kui nelikümmend kolleegi on vastu? ja natuke rohkem kui nelikümmend, suur tänu, nii et proua Muscardini see lükati tagasi ja me hääletame muudatusettepanekut number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, hääletamine on alanud muudatusettepanek number üks. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek number kaks, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi originaaltekst äh, langeb äh, ära ja läheme muudatusettepaneku number kuus juurde, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek number kolm, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. järgmisena lõpphääletus kogu teksti üle, kes on kogu teksti poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime elektrooniliselt üle. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena kolleeg Bovee raport nimeline hääletus. palun, härra Bovee. Euh, aitäh president, kolleegid, ma ei kuluta liiga palju teie aega, tahaksin lihtsalt öelda nii palju, et see raport, mis puudutab vabakaubanduslepingut, millel on minu nimi, oli juba hääletusel Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis, kes seda lepingut toetas ja seetõttu äh, on sellel raportil küll olnud äh, minu nimi, aga ma kutsun siiski saadikuid üles selle raporti vastu hääletama. Te peaksite hääletama selle lepingu vastu. suur tänu, härra Pove, selle selgituse eest. avan hääletuse kolleeg Pave raporti osas. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja raport on vastu võetud järgmisena ja palun, härra Pove. aitäh. arvestades neid tulemusi, äh, allun enamuse tahtele, aga ma tahaksin oma nime sellelt raportilt ära võtta. ja tahaksin tänada kolleege, kes arutelus osalesid esimest korda meil oli rahvusvahelise kaubanduse küsimuses tõeline arutelu ja me peame samas vaimus jätkama. ma olen kindel, et komisjon kuulab nüüd tähelepanelikumalt neid arutelusid, mis siin kojas selles valdkonnas toimuvad, aitäh. okei okay., härra Bovee hat seinen Namen zu-. härra Bovee võttis oma nime tagasi, nii et ma saan aru, et siis saab sellest raportist Moreira raport äh, ja õnnesoovid, härra Moreira! nüüd äh, järgmisena olukord Süürias, äh, viie fraktsiooni ühine resolutsiooni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ÜRO Inimõiguste Nõukogu üheksateistkümnes istungjärk, muudatusettepanek kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek number kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek number kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, nimeline hääletus, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. avan hääletuse. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. vastu võetud. edasi üheksa ja kakskümmend üks on äh, samasugused, nii et hääletame neid koos nimeliselt ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud. kes on poolt, veel kord, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. originaaltekst selles osas on suuline muudatusettepanek äh, härra Predalt, palun. jah, Peter Preda, Sie haben das Wort. palun, härra Preda, teil on sõna. domnule președinte aș vrea äh, să vă suur tänu, president. ma teeksin ettepaneku, et äh, lõike kakskümmend üheksa esimene osa kustutatakse ära, kus on kirjas condemns ja nii edasi, kuni sõnadeni use of death penalty ja seda lihtsal põhjusel. pärast lõunal me hääletame resolutsiooni üle, mis on pühendatud just sellele teemale ja see resolutsiooni ettepanek läheb rohkem detailidesse, kui see teeksin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 teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle ja hääletus on alanud. originaaltekst kolmkümmend üks, teine osa. kas kõik kolleegid on hääletanud? jah, siis on hääletamine lõppenud. vastu võetud. nüüd edasi muudatusepanek number viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. originaaltekst lõikest viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena pimedate isikute juurdepääs raamatutele. petitsioonikomisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Euroopa Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik äh, konventsioon on järgmine päevakorrapunkt. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kogu tekst, kes on poolt, vastu, nimeline hääletus puudutab järgmist raportit, siin nimelist hääletust ei ole, nii et veel kord, kes on kogu teksti poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kolleeg Menedes de Valle raport sama teemal, imeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja õnnesoovid ja nüüd veel lõpetuseks äh, Maaseire Euroopa programmi tulevik, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. suur tänu. Potasievitš, noh.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 panie i panowie posłowie rozpoczynamy procedurę Läheme nüüd edasi hääletuse seletustega.